Allora, buongiorno. tere hommikust, kallid kolleegid. tere hommikust kõigile. meie istung algab. palun võtke kõik istet, otsige oma kohad üles. nagu te teate, siis meie päevakord näeb täna ette komisjoni presidendi kandidaadi sõnavõttu tuletaksin kolleegidele, enne kui me pihta hakkame, meelde, et vaba mikrofoni vooru täna ei ole selle päevakorrapunkti raames. ja sinise kaardi küsimusi ma ka ei luba. nii et hakkame pihta. annan sõna kohe proua von der Leyenile, palun, teil on sõna lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. täpselt nelikümmend aastat on möödunud sellest, kui esimene Euroopa Parlamendi president Simon Veil valiti presidendiks ning tutvustas oma ettekujutust Euroopast, Euroopast, mis on ühtlasem ja õiglasem. tänu temale ja teistele Euroopa suurkujudele tutvustan täna mina oma ettekujutust Euroopast. nelikümmend aastat on möödunud ja suure uhkusega saan täna öelda, et lõpuks ometi on Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi ameti äh, kohale kandideerimas naine olen täna siin komisjoni presidendi ametikoha kandidaat tänu kõigile neile, kes on lammutanud müüre ja muutnud mõtteviisi, olen siin täna tänu neile, kes on üles ehitanud rahu Euroopa, ühtse Euroopa, väärtuste Euroopa. tänu sellele veendumusele olen jõudnud siia, see on olnud minu juhtmõtteks minu elus, minu karjääris, emana, arstina ja poliitikuna selliste pioneeride äh, julgus äh,, nagu Simon Veil, on minu ettekujutuse südames Euroopast ja sellest lähtuvalt kavatsen ka juhtida komisjoni tööd. president, daamid ja härrad, saadikud. Euroopa asutajad on loonud ühe tohutu töö ja teose, varemetest ja tuhast, nimelt rahu. tugev ühisturg, piirideta kaubandus, reisimine, teadusuuringud ja töö, viissada miljonit eurooplast elavad praegu Riia ja Limassoli, Ateena ja Lissaboni vahel ja seda heaolus ja rahus. minu laste põlvkond ei kujuta endale ette elu ilma sellise Euroopa tundeta. kui see õnnelik põlvkond sündis, siis äh, arvasime kõik meie, et see läheb ka alati samamoodi edasi. aga praeguseks on selge, et me peame võitlema oma Euroopa eest. kogu maailm seisab silmitsi väljakutsetega, mis lõhestavad ja mis ei jäta puudutamata ka Euroopat, demograafilised muutused, globaliseerumine maailmamajanduses, digitaliseerimine, töövaldkonnas ja loomulikult kliimamuutused. mitte ükski nendest metaarengutest ei ole tegelikult uus. teadlased on ammu nendest rääkinud. uus on aga see, et me praegu Euroopa kodanikena, ükskõik missugusel maal me elame, tunnetame ja tajume kõiki neid muutusi ja mõjusid olgu tegemist siis Soome nisukasvatajaga, kes kannatab põua all, või siis äh, kuumalaine Prantsusmaal, mis tapab inimesi, me kõik tunneme kliimamuutuste tagajärgi konkreetselt. olgu tegemist äh, pensionäriga Iirimaal, kes peab toime tulema internetipangandusega või siis äh, Poolas töötajatega, kes peavad nüüd kahekümne aasta järel ümber õppima et tööturul toime tulla, nad kõik tajuvad digitaliseerimist. me tajume kõik ka demokraat-, demograafilisi muutusi konkreetselt. ja tänu sellele on inimestel pahatihti tunne, et nad on kaotamas kontrolli oma elu üle, meie kogukondade üle ja meie kaotame sidemed oma kogukondadega, need väljakutsed ei kao kuskile. aga nendele suundumustele on võimalik reageerida erinevalt. mõned äh, pöörduvad autoritaarsete režiimide poole, mõned üritavad osta maailma tasandil äh, võimu, äh, mõned investeerivad sadamatesse, teedesse ja mõned lähevad protektsionismi teed. see ei ole meie tee. meie tahame mitmekesisust, meie tahame õiglast kaubandust, meie kaitseme seadustepõhist õigust, sellepärast et me teame, et see on meile kõigile parim. meie peame asju tegema nii, nagu Euroopas tehakse. To... aga kui me tahame Euroopa teed käia, siis kõigepealt peame me leidma taas üles oma ühtsuse. ühtsena seesmiselt ühtsena ei suuda mitte keegi meid väljastpoolt lammutada. kui me täidame need lüngad meie ühtsuses, siis võime vaadata silma homsetele väljakutsetele, vaadata silma homsetele võimalustele. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõige tähtsam väljakutse meie jaoks on see, et meie planeet, meie maa oleks terve, see on suurim väljakutse meil, meile ja suurim võimalus mina tahan, et Euroopa oleks esimene kliimaneutraalne manner kogu maailmas kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. selleks, et me seda saavutaksime, peame astuma julgeid samme. meie praegune heitmete vähendamise eesmärk nelikümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ei ole sugugi mitte piisav tuleb teha rohkem. peame püüdlema enama poole. meil on vaja kahest lähenemist selleks, et vähendada heitmeid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kas viiekümne protsendi või lausa viiekümne viie protsendi võrra. Euroopa Liit on juhtrollis rahvusvahelistes läbirääkimistes selleks, et ambitsioone suurendada ka teiste majandusruumide jaoks kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. selleks, et mõju oleks tuntav ei saa me mitte ainult ise ambitsioonikalt tegutseda, seda tuleb muidugi küll ka teha, aga kogu maailm peab tegutsema ühiselt. selleks, et see saaks sündida, teen mina ettepaneku Euroopa rohelise kokkuleppe kohta ja seda juba esimese saja ametikoha päeva jooksul. mina tahan esimest Euroopa kliimaseadust, millega kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärk oleks õigusesse raiutud meil on vaja selleks ka investeeringuid ja suuri investeeringuid. riiklikest vahenditest üksi ei piisa. teen ettepaneku säästliku Euroopa investeerimisplaani kohta ja üks osa Euroopa Investeerimispangast peab muutuma kliimapangaks. sellega saame me kolm triljonit eurot investeeringuid järgmine, järgmise kümne aasta jooksul. see tähendab seda, et äh, asjad hakkavad muutuma ja me kõik peame oma panuse andma, meie kõik ja kõik sektorid. lennutransport, äh, meretransport, me kõik peame mõtlema selle peale, kuidas me reisime, kuidas me elame. heitmed, heitmetele vähendamisel on hind ka meie käitumises. selleks, et me selle tööga ühele poole saaksime ja samal ajal tagada seda, et meie ettevõtetel oleksid võrdsed mängureeglid teistega, kavatsen ma sisse viia süsiniku piirimaksu, et ei oleks süsinikuleket. aga austatud parlamendiliikmed, see, mis on hea maa jaoks, peab olema hea ka meie rahva ja meie piirkondade jaoks. loomulikult ma tean seda, kui olulised on Ühtekuuluvusfondi vahendid aga sellest üldse üksi ei piisa. meil on vaja õiglast üleminekut kõigi jaoks. praegu ei ole kõikidel meie piirkondadel samad võimalused, aga eesmärk on sama ja sellepärast teen ettepaneku luua õiglase ülemineku fond, et aidata neid, keda see kõige rohkem puudutab. see on Euroopa tee, nii teeme asju Euroopas, me oleme ambitsioonikad, me ei jäta kedagi üksi ja maha ning pakume kõigile võimalusi kui tahame olla edukad selle ambitsioonika plaani küsimuses, siis on meil vaja tugevat majandust. mida tahame kulutada, tuleb kõigepealt teenida. ja selleks peame tugevdama oma majanduse alustalasid, nimelt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Nemad on uuenduslikud, nemad on ettevõtlusvaimu täis, nemad on paindlikud, nemad on ärksad, nemad löövad töökohti, nemad pakuvad kutsekoolitusi meie noortele aga nad saavad kõike seda teha ainult siis, kui neil on juurdepääs kapitalile meie suurel ühtsel turul. lammutagem kõik barjäärid, avagem kõik uksed, viigem lõpuks ometi kapitaliturgude liik lõpp, liit lõpuni. meie väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel öö, äh, on sellele õigus. ja me peame tegema tööd ka stabiilsus- ja kasvupakti kallal kui on vaja investeeringuid, kui on vaja reforme, peaksime meie hoolt kandma selle eest, et see kõik oleks võimalik. peame kasutama ära kõiki paindlikkuse võimalusi meie eeskirjades, me oleme ju oma majanduse üle uhked. me tahame, et meie majandus oleks tugevam, aga loogika on ju selge. mitte rahvas ei teeni meie majandust, vaid meie majandus peab teenima meie rahvast meie sotsiaalne turumajandus on selline, et me peame ühendama turu ja sotsiaalse külje ja seetõttu Euroopa poolaasta käigus kavatsen kanda hoolt selle eest, et meie säästliku arengu eesmärgid jäävad jõusse ning meil oleksid õiglased maksud. kas siis tööstuse jaoks, tavatööstuse jaoks või digitaalse tööstuse jaoks. tehnoloogia hiiud lõikavad suurt kasumit Euroopas. selles ei ole iseenesest midagi paha, sellepärast et me oleme avatud majandusruum äh, ja me toetame konkurentsi, aga kui nad lõikavad kasu meie haridussüsteemi pealt, meie taristu pealt, meie sotsiaalkindlustussüsteemi pealt, siis äh, ei ole vastuvõetav, et nad lõikavad kasumit, aga ei maksa praktiliselt mitte mingisugust maksu, sellepärast et nad lihtsalt äh, manööverdavad meie maksusüsteemiga. kui nad tahavad kasu saada, peavad nad ka koormat kandma koos meiega. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa viis asju teha tähendab ka seda, et kasutame ära kogu oma potentsiaali, kasutame ära oma inimesi, meie andeid, meie mitmekesisust. me peame looma õiglasema, võrdsema Euroopa. see on minu juhtmõte iga päev, kui olen Euroopa Komisjoni president, nii nagu ma olen sellele mõelnud iga päev oma senise karjääri jooksul, kui olin pereküsimuste minister ja pidin võitlema selle eest, et vanematel oleks vanemate palk, et meie lastel oleksid lapsehoiuvõimalused, mõtlesin sellele. õigluse võitlus aga ei kao kunagi. ka täna on raskesti töötavatel peredel raske ots otsaga kokku tulla Euroopas mina tahan omalt poolt kanda hoolt selle eest, et töö eest saab tasu sotsiaalmajandus, majanduse süsteemis piisavalt. kõik töötavad inimesed peaksid saama miinimumpalka, millega on võimalik elada väärikat elu. ja sellepärast kujundame raamistiku, võttes arvesse erinevate tööturgude võimalusi ja tavasid aga ma arvan, et äh, kõige kasulikum oleks, et äh, meil oleks kollektiivläbirääkimised tööandjate ja töövõtjate liitude vahel, äh, lähtuda kas siis sektoripõhisest miinimumpalgast või piirkondade miinimumpalgast, ma tean, et erinevaid mudeleid rakendatakse Euroopas, aga meie peame looma üldise raamistiku. ma tahan paremat kaitset ka neile, kes kaotavad oma töökoha, kui meie majandusel saab löögi. Euroopa tööpuuduse taaskindlustamise fond toetaks meie majandust ja meie rahvast siis, kui meie majandust tabavad välised löögid. loomulikult liikmesriikides on juba sellised kindlustussüsteemid liikmesriigi tasandil, aga raskete raputuste puhul on vaja ka Euroopa tasandi süsteemi. ma tahan ka rohkem võrdsust, rohkem õiglust noorte inimeste jaoks. noorte tööpuudus on Euroopas praegu neliteist protsenti aga see on erinev viiest protsendist neljakümne protsendini mõnedes riikides. me ei saa sellega leppida. noortel inimestel on soovid, unistused, nad tahavad tööd teha, nad tahavad tulevikku ja meie ülesanne on kanda hoolt selle eest, et nad saaksid seda teha. ja sellepärast kannan hoolt selle eest, et noorte tagatise projekt, millega töötasin ka ministrina, toimib nii hästi kui vähegi võimalik igas viimases kui liikmesriigis ma tahan toetada Euroopa Parlamendi mõtet, et Erasmuse eelarvet tuleb kolmekordistada järgmise pikaajalise finantsraamistiku käigus. meie peame kandma hoolt nende eest, kes on kõige haavatavamad, haavatavamad. me peame hoolitsema oma laste eest, peame võitlema vaesuse vastu. minul on seitse last ja seitsme lapse emana ma tean, et äh, kas lapsel on juurdepääs haridusele, sportimisvõimalustele, muusikale, tervislikule toidule, armastavale keskkonnale, see mõjutab kogu tema ülejäänud elu. meil on vaja lastetagatist selleks, et kanda hoolt selle eest, et kõik vaesuse riskis lapsed, sotsiaalse tõrjutuse riskis lapsed äh, saavad juurdepääsu oma põhiõigustele, nagu näiteks tervishoid, haridus. see annab neile jõu ning äh, me saame sellest palju kasu, kui äh, me toetame neid, kui nad on noored. me tahame, et sotsiaalõiguste sammas muutuks reaalsuseks. ja ma alustan tegudega oma kodus. kannan hoolt selle eest, et äh, minu komisjoni kolleegiumis oleks täielik sooline võrdõiguslikkus. kui liikmesriigid ei tee ettepanekuid piisavalt äh, volinike kohta, kes on naissoost, siis äh, palun uusi kandidaate. ei kõhkle hetkekski. alates tuhande üheksasaja viiekümne kaheksast, kaheksandast aastast on meil olnud äh, sada kaheksakümmend kolm volinikku ja ainult kolmkümmend viis nendest on olnud naised. see on vähem, vähem kui kakskümmend protsenti. naised moodustavad pool meie rahvastikust, meie tahame oma õiglast osa me peame ka rääkima avatult naistevastasest vägivallast. kui iga viies naine on juba kannatanud kas füüsilise või seksuaalse vägivalla all Euroopa Liidus ning viiskümmend viis protsenti naistest on olnud äh, seksuaalse tagakiusamise ohvriks, siis ei saa olla juttugi sellest, et see on ainult naiste probleem. mina teen ettepaneku, et naistevastane vägivald oleks äh, nimekirjas äh, nendest Euroopa Liidu rikkumistest, mis on erinimekirjas ja Euroopa Liit liitub Istanbuli nimekiri, Istanbuli konventsiooniga. kui me need lüngad täidame, muutub Euroopa Liit tugevamaks. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meie Euroopa tsivilisatsiooni häll on Kreeka filosoofia ja Rooma õigus meie Euroopa manner on elanud üle kõige pimedamad, süngemad ajad, kui äh, diktaatorid äh, juhtisid meie Euroopat ja õigusriigi põhimõte ei kehtinud. aastasadu võitlesid eurooplased oma vabaduse, sõltumatuse eest. õigusriigi põhimõte on nende vabaduste kaitsmise parim vahend, see aitab meil kaitsta kõige haavatavamaid meie ühiskonnas ja sellepärast õigusriigi põhimõtte austamise küsimuses ei tohi olla juttugi mingisugusest kompromissist. mitte kunagi. ma kannan hoolt selle eest, et kasutame oma mitmekesiseid vahendeid Euroopa tasandil selle tagamiseks lisaks sellele toetan täielikult äh, üle-euroopalist äh, õigusriigi põhimõtte mehhanismi ja see uus mehhanism ei ole mingisugune alternatiiv olemasolevatele vahenditele, vaid äh, täiendus. komisjon on alati lepingute sõltumatu kaitsja. aga õiglus on pime, õigus on pime, õigus kaitseb õigusriigi põhimõtet alati, kui seda rünnatakse austatud Euroopa Parlamendi liikmed, õigusriigi põhimõte kehtib kõigile. viimase viie aasta jooksul on üle seitsmekümne tuhande inimese hukkunud Vahemeres. see on muutunud üheks kõige surmajuhtumite rohkemaks piiriks kogu maailmas. meie kohus on päästa elusid ja meie aluslepingutes, meie konventsioonides on sätestatud samuti meie õiguslik ja moraalne kohustus austada kõikide inimeste väärikust. Euroopa Liit peab neid väärtusi kaitsma, Euroopa Liit suudab neid väärtusi kaitsta, meil on vaja humaanseid piire. me peame päästma inimelusid. aga päästmisest üksi ei piisa. me peame vähendama ebaseaduslikku rännet, me peame võitlema inimkullerite vastu organiseeritud kuritegevuse vastu. me peame kaitsma varjupaigaõigust ning parandama pagulaste olukorda humanitaarkoridoride kaudu näiteks, tehes tihedat koostööd ÜRO organisatsioonidega. meil on vaja empaatiat, meil on vaja otsusekindlat tegutsemist ma tean, kui rasked on arutelud nendes küsimustes, kui palju lõhesid nendes aruteludes on. ja me peame tegelema paljude legitiimsete muredega, mis on meie inimestel. me peame vaatama, kuidas me saame oma erimeelsused ületatud. ma teen ettepaneku taasalustada Dublini reform, et meil oleks täiesti toimiv vaba liikumisega Schengeni ala, mis on meie äh, jõukuse, õigluse ning vabaduste üheks mootoriks. üheks oluliseks alustalaks on meie Euroopa piiri ning rannikuvalve. me peame tagama kümme tuhat Frontexi piirivalvurit mitte kahe tuhande kahekümne seitsmendaks, kahekümne seitsmendaks aastaks, vaid vähemalt kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks. me peame uuendama oma varjupaigasüsteemi. meil on Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja see ühine varjupaigasüsteem peab just nimelt ühine olemagi. ei piisa ainult sellest, kui meil on stabiilsed, äh, püüdlused stabiilse piiri poole. me peame aitama neid liikmesriike, kellel on kõige suurem surve selle pärast, kus nad geograafiliselt paiknevad. selleks on meil vaja solidaarsust, me peame aitama üksteist, me peame kõik panustama, meil on vaja uut koorma jagamise viisi ning me peame tegema ettepaneku õiglase koostöö kohta transiidi ning sissepääsuriikidele. see on meie kõigi huvides. diplomaatia, majandusareng, investeeringud, stabiilsus, julgeolek, kõike seda on meil vaja selleks, et inimestel oleks tulevikuperspektiiv. tahaksin rääkida teile loo perspektiivist. neli aastat tagasi oli mul õnn tervitada üheksateistaastast Süüria pagulast oma peres, võtta teda vastu oma peres, oma kodus, ta ei rääkinud sõnagi saksa keelt ja tema kodusõja kogemused, põgenemiskogemused olid äh, teda kõvasti raputanud. nüüd on möödunud neli aastat, ta räägib vabalt saksa keelt, räägib vabalt inglise keelt, loomulikult räägib ta araabia keelt ja ta tegeleb kutseõppega kogukonnajuhina ja ta omandab ülikooliharidust. tema on meile inspiratsiooniks, meile kõigile. ja ühel ilusal päeval tahab ta tagasi pöörduda oma koju. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kaitseministrina olen käinud äh, sõjast raputatud riikides korduvalt mitte kunagi ei unusta ma Massoumi, Iraagi endise presidendi sõnu. tema ütles, et me tahame rohkem Euroopat siin. kogu maailm tahab rohkem Euroopat. Euroop-, maailm vajab Euroopat. ma arvan, et Euroopal peaks olema tugevam ja ühtsem hääl maailmas. ja Euroopa peab tegutsema kiiresti ja just nimelt sellepärast peab meil olema piisavalt julgust selleks, et langetada välispoliitilisi otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega ning oma otsustest kinni pidada ühtsena. meie ühise kaitse nurga, nurgakiviks jääb alati NATO. me peame tegutsema transatlantiliselt ning olema rohkem eurooplased sellepärast lõimegi Euroopa Kaitseliidu. kaitse ning julgeoleku Euroopa Liit äh, peab hõlmama kõikehõlmavat julgeolekut stabiliseerimine peab alati olema täiendatud äh, diplomaatiast, äh, taasülesehitamisest. meie sõjaväelased teevad koostööd politseinikega, diplomaatidega, arengutöötajatega, arenguabi andjatega ning austatud Euroopa Parlamendi liikmed, need mehed ja naised on ära teeninud meie kiidusõnad oma väsimatu teenistuse eest Euroopa nimel. ma ei saa rääkida Euroopast ilma mainimata meie Ühendkuningriigi sõpru. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal esimest korda otsustas üks liikmesriik Euroopa Liidust lahkuda. see on tõsine otsus ja meil on sellest äärmiselt kahju. aga me austame seda. pärast seda koostöös praeguse Ühendkuningriigi valitsusega on Euroopa Liit kõvasti tööd teinud selleks, et korraldada korrapärane lahkumine Euroopa Liidust Ühendkuningriigi jaoks. Ühendkuningriigi valm-, valitsusega sõlmiti lõpus, lõpuks leping, mis aitab tagada kindlust ja kindluse puudumine tuli Brexitist sellest lepingust, selle lepinguga on tagatud inimeste õigused ja on tagatud rahu ning stabiilsus Iirimaa saarele. see on minu jaoks tähtis. aga ma olen valmis seda lepingu kuupäeva pikendama, edasi lükkama, kui on vaja veel aega see ja see on põhjendatud Any... igal juhul Ühendkuningriik jääb meie liitlaseks, meie partneriks ning meie sõbraks. austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kui tulin Strasbourgi kolmteist päeva tagasi, siis lubasin, et tulen kuulama. kuulasin ära teie mured kuulasin ära, millised on teie ootused, teie soovid, millised ning minu poliitilised suunised võtavad arvesse teie muresid, teie soove. kuulasin, mida teil oli öelda, tegin omad järeldused, langetasin oma otsused. kõigepealt mina tahan, et Euroopa inimestel oleks äh, juhtroll ja aktiivne roll meie Euroopa Liidu ülesehitustöös ma tahan, et nemad saaksid oma sõna sekka öelda Euroopa tuleviku konverentsil, mis saab alguse kahe tuhande kahekümnendal aastal ja kestab kaks aastat. teiseks, ma tahan, et me teeksime koostööd selleks, et parandada spitsenkandidaatide süsteemi. see peab olema nähtavam süsteem suurem valijaskond peab sellega tuttavam olema ning me peame Euroopa valimistel tegelema ka riigiüleste nimekirjadega, mis peaks aitama täiendada Euroopa demokraatiasüsteemi. ning kolmandaks, jah, ma toetan Euroopa Parlamendi algatusõigust. kui see koda oma enamusega võtab vastu resolutsiooni, millega taotletakse komisjonilt õigusloomelist ettepanekut, siis võtan endale kohustuse vastata selle õigusloomelise ettepanekuga, lähtudes proportsionaalsuse, subsidiaarsuse ja parema õigusloome põhimõttest. olen veendunud, et meie tugevamad partnerlussuhted aitavad inimeste hääle paremini kuuldavale tuua. härra president minu isa oli viieteistaastane, kui lõppes kohutav sõda, mille läbi minu riik oli toonud Euroopale surma ja hävingut, sundinud inimesi põgenema oma kodudest. ta rääkis oma lastele, mulle ja minu kuuele õele-vennale sageli sellest. ennekõike rääkis ta sellest, mida tähendas tema jaoks see, et teised riigid ulatasid meile uuesti käe ja võtsid meid vastu demokraatlike riikide ringi. see sai alguse söe- ja teraseühendusest ning mu isa ütles alguses, me kautleme jälle üksteisega ning kui üksteisega kaubeldakse, siis tekivad ka sõprussuhted ning sõbrad ei tulista üksteise pihta. minu isa oli Hallsteini komisjoni kabinetiülem ning hiljem konkurentsiküsimuste peadirektor. seetõttu sündisin ma Brüsselis ja olin eurooplane enne, kui ma sain hiljem teada, et ma olen sakslane ja alamsaksimaalane. ja seetõttu on minu jaoks oluline ainult üks, Euroopat ühendada ja tugevdada. kes tahab koos minuga lasta sel Euroopal tugevneda, kasvada ja õitseda, see leiab minus kirgliku võitluskaaslase. aga need, kes tahavad seda Euroopat nõrgestada, lõhestada või tema õigusi ära võtta, leiavad minust tulise vastase. kui minu isa oli juba vana ja oma elu lõputeel, siis oli tema jutustus Euroopast muutunud. ta ei rääkinud enam nii palju sõjast, vaid ta ütles Euroopa on nagu pikk abielu. armastus ei muutu võib-olla suuremaks, kui see oli esimesel päeval, aga see muutub sügavamaks kuna me teame, et me võime üksteisele toetuda nii heas kui ka halvas, kuna me teame, et me küll tülitseme, aga lepime uuesti ja kuna me ei unusta iial, miks me selle liidu omavahel oleme sõlminud ja meie kõik, kes me oleme siin ruumis, äh, elame Euroopas, mis on kasvanud, mis on küpsenud, mis on muutunud tugevaks, kus on viissada miljonit inimest. üle kahesaja miljoni inimese käis Euroopa Parlamendi valimistel. sellel Euroopal on mõju ja see Euroopa soovib võtta vastutuse enda eest ja maailma eest äh, see ei ole alati lihtne, sageli on see valuline ja pingeline, aga see on meie õilsaim kohus inimesed soovivad näha, et me pakume lahendusi ja liigume edasi. noored nõuavad seda. minu lapsed ütlevad mulle, ära mängi aega ma maha, vaid tee sellega midagi. selleks olen ma valmis, selleks on mul aga vaja teie abi ja toetust, selleks kutsun ma üles kõiki eurooplasi ühiselt tegutsema. see, mis meil on, on suurim väärtus. elagu Euroopa, vive l'Europe, long live Europe. aitäh! suur tänu. Per... aitäh, proua von der Leyen suur tänu teie sõnavõtu eest, nüüd saavad sõna fraktsioonide juhid, esimesena härra Manfred Weber, palun. lugupeetud proua von der Leyen, kolleegid, pärast äh, valimisi on meie ees nüüd äh, Euroopa Komisjoni presidendi valimine. Äh, suur tänu proua Lainile tema Euroopa ja ideede eest tuleviku Euroopa kohta. meie valimiste lubadused on kõige keskmes. see, mida me oleme kodanikele valimistel lubanud, on meile lähtepunktiks neliteist miljonit inimest on valinud Rahvapartei liikmeid ja nende inimeste ees me oleme kohustatud, nad ootavad, et me tegeleksime nende teemadega, millest me valimiste eel rääkisime. et Euroopas oleksid võrdsed elamistingimused kõikidele, et meil oleks kaasaegne Euroopa, mis on esirinnas teadusuuringutes, et meil oleks turvaline Euroopa, mis tugevdab piire ebaseadusliku rände vastu ja samas aitab inimesi et meil on ka Euroopa, mis on tugev maailma majandus, et meil oleks ökoloogiline Euroopa, mis kaitseb ka kliimat ja arvestab ka sotsiaalmajanduslike tingimustega. Ursula von der Leyen on suur demokraat, ta on suur eurooplane ja seetõttu äh, me koos temaga oleme valmis rakendama oma valimistele antud lubadusi. ja seetõttu kutsun üles teda täna toetama ja valima ma tänan ka Franz Timmermansi, Skas Kellerit, Basaikot ja kõiki teisi, äh, kes äh, aktiivselt osalesid valimistes Euroopa tasandil. ka mina olin kandidaat äh, nendel valimistel. me peame võitlema sisuliselt asjade eest, inimeste eest. kakssada üks miljonit inimest osales Euroopa Parlamendi valimistel. see on tugev märk demokraatiast. arengud, mis viimastel päevadel on toimunud, ei ole samas alati arvestanud tugevalt inimeste soovidega oleme näinud partei poliitilist egoismi samuti ja on tõesti kahetsusväärne, et äh, selline asi on toimunud. aga me ei tohi lasta sündida edasisel kahjul. Euroopa peab olema nüüd toimimisvõimeline ja seetõttu minu fraktsioon äh, kahe nädala jooks-, Äh, kaks nädalat tagasi toetas David Sassoolit parlamendi presidendikandidaadina ja me ootame nüüd, et teised toetaksid Ursula von der Leyenit komisjoni presidendikandidaadina. ja ma ütlen veel kord, me peame üksteist usaldama ja üksteisele toetuma, üksnes niimoodi õnnestub meil Euroopat edasi viia. ja loomulikult me peame järgmise viie aasta jooksul seisma demokraatliku Euroopa eest. õigusloome algatus, parem kontroll Euroopa õiguse rakendamise üle ja ka spitsenkandidaadi kontseptsiooni tugevdamine. mina ja minu fraktsioon seisavad Euroopa eest, mis kuulub inimestele meile kui kristlikele demokraatidele on tänane päev väga oluline. me soovime edasi minna Ursula von der Leyeniga kui uue komisjoni presidendiga, aitäh. suur tänu, härra Weber. proua Garcia Perez sotsiaaldemokraatide nimel, palun. aitäh, president, proua von der Leyen, täna on väga tähtis päev Euroopa Liidu tulevik on meie kätes. minu fraktsioon on olnud olemas Euroopa Liidu algusest saati. Euroopa meelsus on meile tähtis ja me soovime oma vastutust kanda, vastutust nende inimeste ees, kes on meile oma hääle andnud ja seetõttu me peame käituma vastutustundlikult ja me soovime, soovime tagada, et järgmise viie aasta jooksul jätkame me Euroopa projekti arendamist, et kõigil eurooplastel oleks äh, tuleviku lootus. ma olen Euroopa-meelne ja äh, soovin tsiteerida kedagi, kes oli, äh, võttis nelikümmend aastat tagasi sõna, Willy Brandt, kes oli samuti Euroopa-meelne. tema esitas üleskutse, mida peaksime kuulda võtma ka täna. ta kahetses, et demokraatia areneb Euroopas nii aeglaselt ta kahetses ka seda, et Euroopa institutsioonid on endiselt inimesest liiga kaugel. Euroopa Parlamendi saadikud on siiski suutnud oma geograafilistest või ideoloogilistest erinevustest oma tööd teha, nad on teinud seda tööd inimeste nimel ja noorte nimel ning nüüd nelikümmend aastat hiljem on tema sõnad äh, samuti väga asjakohased ja meie sotsiaaldemokraatidena peame tagama, et demokraatia areneks Euroopas kiiremini. me usaldasime tippkandidaatide süsteemi ning me toetame ka riikideüleseid nimekirju aga me ei saa Euroopa demokraatia arengus tagurpidi käiku sisse lükata proua von der Leyen, me soovime näha tippkandidaatide süsteemi ka aastal kaks tuhat kakskümmend neli, Euroopa peab suutma inimeste probleemid lahendada, need probleemid, mida me näeme täna, millega me peame rinda pistma täna. ning me peame nägema, et see nii ka on, enne kui me saame teid toetada komisjoni presidendi eh, kohale. me peame nägema, et teie olete see, kes suudab tuua need muudatused, mida noored eh, soovivad, mida Euroopa kodanikud soovivad näha. me peame nägema, et te liigute õiges suunas Äh, jah, me kuulsime teie sõnu, aga me peame nüüd nägema midagi konkreetset. me soovime, et teie sõnu, ambitsioonikaid sõnu ka ambitsioonikalt seadusandluses rakendataks. me peame seadma siduvad eesmärgid äh, selleks, et tagada, et äh, me suudame oma heitmete vähendamise eesmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend ka saavutada. mitte kedagi ei tohi maha jätta. see tähendab, et teie peate tagama, et meil on õiglase ülemineku fond. me soovime näha äh, kestliku Euroopa investeerimiskava. kõigil peab olema selge, et äh, suur osa sellest peab tulema läbi avalike investeeringute. kui me räägime Euroopa kestliku arengu eesmärkidest ja Euroopa poolaastast, siis ei saa me nendest rääkida kui ainult põhimõtetest. meil peavad olema selged kriteeriumid ja selged näitajad te ei saa karistada neid äh, valitsusi, mis investeerivad sellisesse energia üleminekusse, mis toetavad ka nende rahvast, et kõigil äh, kodanikel oleks tulevik ja te ütlesite seda ka oma kirjas ja ka meie soovime näha majanduslikku paindlikkust ning äh, töötustagatist. me peame hoolitsema oma kõige haavatavamate kodanike eest, seetõttu meie fraktsioon toetab alati Euroopa sotsiaalsete õiguste sammast, eriti just noorte ning laste garantiid. proua von der Leyen, me peame tu-, rohkem tegutsema vaesusevastases võitluses, igaüks peab mängima oma rolli nendes poliitikates me peame vaatama ka, et kasutame ära tehnoloogilisi muudatusi ütlesite, et olete teinud selleks jõupingutusi, aga kas te saate rääkida midagi konkreetset? ütlesite, et peame ka äh, parandama nende inimeste olukorda, kelle tööd ohustavad uued platvormid. meil peab olema poliitiline kokkulepe, et seda teha. ning kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis ma arvan, et selles oleme samal leheküljel teiega meie fraktsiooni selgeks prioriteediks on sooline võrdõiguslikkus, meil peavad olema siduvad sookvoodid. see oleks väga hea algus, äh, kui saavutate soolise võrdõiguslikkuse oma komisjoni kolleegiumis. me soovime näha et selle nimel tegutsetakse, paljud, äh, kes siin saalis istuvad, soovivad näha, milline on teie plaan, milline on teie kava olla nii ambitsioonikas nagu eelmine komisjoni president ning rääkige palun, kuidas soovite tagada õigusriikluse kaitset. me soovime näha rohkem solidaarsust liikmesriikide vahel ja Dublini süsteemi reformi, me peame olema solidaarsed, me peame rääkima humanitaarkoridoridest, me ei saa tugevdada ainult julgeolekut või Frontexi eesmärke me peame päästma inimeste elusid, selleks et seda teha, peab meil olema mingisugune päästesüsteem, mis ei kriminaliseeri neid, kes äh, osalevad äh, humanitaarmissioonidel inimeste elude päästmiseks. proua von der Leyen, me oleme siin selleks, et teid ära kuulata, me ei soovi mingit institutsioonide vahelist kriisi, mis lükkaks edasi seda tegutsemist, mis, mida Euroopal vaja on. me lihtsalt soovime näha, et äh, tulevastel aastatel äh, suudab Euroopa võtta neid meetmeid, mis vaja, mida on vaja võtta. minu fraktsioon otsustab äh, oma seisukohtade üle täna pärastlõunal, mis on Euroopale parim. Euroopa projekt on hea ja me soovime, et Euroopa projekti edasi arendataks. aitäh. härra Tšolos, palun. doamnă președintă desemnat parlamentul în fața căruia vă aflați astăzi nu a fost niciodată atât de parlamenti roll, kus te täna olete, ei ole olnud kunagi nii tähtis ja parlament on oma vastutusest teadlik ja on valmis oma vastutust kandma. aga nõukogu, kes on teie kandidatuuri üles seadnud, on lõhestunud Nad äh, on pärast pikki arutelusid ametisse nimetamise üle otsustanud ja mul on äärmiselt kahju selle üle, et ida ja lääne vaheline tasakaal paraku ei ole kajastunud selles paketis. ja ma loodan, et äh, see tasakaal luuakse äh, pärast uuesti, kui asutakse jagama volinike portfelle. praegu on meil ainult üks kandidaat ja me lähtume teie varasemast tegevusest. meil on vaja täna Euroopat, mis vastaks pärast valimisi selgelt välja tulnud kodanike ootustele. spitsenkandidaadi süsteem komisjoni valimiseks ei jõudnud eduka lõpuni. Euroopa Parlament tahab, et see süsteem oleks edukas ja mul on väga hea meel, et te olete valmis äh, tagama, et meil on Euroopa tuleviku teemaline konverents. viimastel päevadel on meil toimunud läbirääkimised ja Euroopa-meelsete läbirääkimised teiega on viinud ühe ühise dokumendini, mis oleks suunisteks läbipaistva töö jaoks Euroopa Parlamendi ning komisjoni koostöös ning aitaks tagada äh, meile tulevikku, nagu meie seda soovime. me loodame, et teil on piisavalt sõltumatust ja jõudu, et meie unistuste Euroopa ellu viia, meie kohustused, meie eesmärgid peavad olema selged ja mida rohkem on meil Euroopa-meelset ühtsust ja enamust, seda paremini saame e-, üles ehitada sellist Euroopast, mis aitab kodanikele taas pakkuda usaldust ning lootust meil on, meil räägiti enne valimisi Euroopa vastaste tsunamist, orkaanist, mis raputab kogu Euroopat, aga, aga seda orkaani ei tulnud kunagi. Euroopa ei tohi kunagi jätta oma kodanikke üksi ko, kodanikud eeldavad, et Euroopa kaitseb nende õigusi, me ei saa jätta ka üksi neid miljoneid noori, kes on, kes tulevad tänavatele ja protesteerivad kliimamuutuse vastu, me peame tegelema selles küsi-, selle küsimusega, me ei tohi jätta üksi ka töötajaid, põllumehi, kes äh, ootavad, et Euroopa pakuks neile võimalusi keskkonnasõbralikus maailmas Nad ootavad Euroopat, kes toetab majandust kodanike jaoks, tagab neile tasakaalu kliimaküsimustes, säästlikkusest ja mis aitab panna paika digitaalse strateegia. kõigele sellele tuleb mõelda ja me ei tohi keskenduda ainult arvudele, heaolu, me peame ka heaolu hinnates mitte lähtuma ainult arvudest me ootame juhtimisoskust, ootame seda teilt, proua Lai-, äh, von der Leyen, ja juhtimist oskust kogu Euroopa jaoks. see ei ole lihtsalt mitte mingisugune suvaline administratiivne ülesanne. Euroopat ehitatakse kodanike jaoks kui te saate Euroopa Komisjoni presidendiks, siis äh, kuulete erinevaid argumente, erinevaid teooriaid ja paljud üritavad teid kindlasti veenda, et nüüd üks või teine muutus ei ole vajalik, aga seda, äh, see tuleb siiski ellu viia. aitäh, härra Lambert, palun. meie ühine kodu põleb põleb, äh, sest et äh, meie kliima kannatab, meie bioloogiline mitmekesisus äh, väheneb, meie loodusressursid vähenevad. meie ebavõrdsus suureneb neoliberaalse üleilmastumise käigus ning tehnoloogiarevolutsiooni käigus. meie maja põleb, sellepärast et õigusriigi põhimõte kannatab meil on hädaolukord, äh, kolmekordne hädaolukord ja headest, heast tahtest, ilusatest sõnadest ei piisa, meil on vaja otsusekindlat tegutsemist. Äh, me peame kaitsma, äh, me peame võitlema nende vastu, kes kaitsevad saatuskuuot. me peame olema otsusekindlad ja rohelised said enda soovidele ja pingutustele kinnitust valimistel. proua von der Leyen, te püüdlete kõige kõrgema ametikoha poole Euroopa Liidus ja teie õpingu, õpipoisi periood peab olema lühike me ei ole päris veendunud, et te olete piisavalt otsusekindlad ja piisavalt saate aru, milline kiireloomuline olukord meie ees on. Teie kõne äh, oli tõesti samm edasi ma tervitan seda, et te tegite ettepanekuid, konkreetseid ettepanekuid äh, soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. ma tervitan ka seda, et toetate meie süsinikdioksiidi heitmete vähendamise suurendamist, olete valmis piiridel kehtestama süsinikumaksu ning äh, panustama tööpuuduse vähendamisse äh, mis on olnud tabuteema teie poliitilises peres, nii et tervitan teie julgust aga ehkki teie kõne oli nüüd konkreetsem, ei vastanud see ikkagi veel meie ootustele. selgitan täpsemalt. meie kliimamuutused, kiireloomulisus kliimaküsimuses, äh, me peaksime tegutsema kiiresti. see, mida te kirjeldasite äh, fraktsioonidele, saime me aru, et lähtutakse tingimuslikkustest, siis kui teised on valmis äh, ambitsioone toetama ja nii edasi ja nii edasi. me peame aga tegutsema igal pool. süsiniku hind peab tõusma ja me peame ja sellises protsessis võivad kannatada kõik kõige haavatavamad. me peame põhjalikult üle vaatama oma maksusüsteemi selleks, et süsteem oleks õiglane. keskkond ei ole äh, mitte ainult kliima ja, ja te ei rääkinud sugugi, mis äh, bioloogilisest mitmekesisusest näiteks ja Euroopa ühine põllumajandus on olnud hävitava mõjuga meie loodusvaradele, bioloogilisele mitmekesisusele, aga see paistab olevat teie jaoks tabuteema. ilmselt lähtute konkreetsetest huvidest. ja üleilmastumine praegusel hetkel on ebavõrdsuse suuremaks muutunud ja teie tahate jätkata samas vaimus äh, samade aluslepingutega, kus ei ole äh, enam, kus ei ole säästliku arengu sätteid. eeliskohtlemine äh, investoritest lähtudes on samuti teie toetus. Euroopa kindluse teema on häbiväärne, ebaväärikas et Euroopa Liit äh, kasutab ära äh, läbikukkunud riike ja rikub inimõigusi piiridel. Liibüa ja, ja annab oma heakskiidu Liibüa rannikuvalve tegevusele, kus kasutatakse Euroopa vahendeid need paktid, millest me rääkisime, need on olemas ja, ja viis fraktsiooni on kinnitanud seda. Te ei pea mitte midagi leiutama lähtuge sellest, mida me oleme juba teinud ja pöörduge nõukogu ette. Teie ettepanekud on jäänud ähmaseks rannikuvalve küsimuses ja me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa väärtusi austatakse kõikjal, igal pool, kogu aeg, sõltumata nendest valitsusjuhtidest ja riigipeadest nagu Poolas, Ungaris, kus rikutakse kogu aeg meie põhivabadusi. ja kui me tahame Äh, asuda ühtse põllumajanduspoliitikaga tege-, tegelema, siis äh, me peame mõtlema kliimale, keskkonnale. Teie ettepanekud on olnud liiga ähmased ja sellepärast ei ole keskkonna eest võitlejad valmis teile praeguses olukorras oma toetust andma. proua von der Leyen äh, meil peaks olema Euroopa-meelne ja progressimeelne lähenemine. me ei ole aga tundnud, et teie olete valmis liitlassuhteid looma. meie oleme valmis selles suunas liikuma kui teid valitakse täna õhtul, siis ütlete, et olete äh, valmis ja teie ettepanekud, meie oleme valmis teid toetama, äh, kui teie ettepanekud on meie väljakutsete kõrgusel äh, keskkonna, ühiskonna küsimuses, meil peavad olema eksistentsiaalsete probleemidega kooskõlas vastused ja ettepanekud. aitäh, härra Mõõten, palun. lugupeetud president, kolleegid proua minister von der Leyen. me peame tegema väga olulise personali küsimuse otsuse parlamendis. see on väga oluline Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks ja seetõttu peame tegema selle otsuse väga hoolikalt, vaid äh, tõeliselt väärikas inimes, inimene saab asuda sellele kohale. Äh, kogu austuse juures äh, teie isiku vastu oleme me oma analüüsi tulemusel seisukohal, et te ei sobi hetkel sellesse ametisse. meil on omaenda äh, kogemused teiega suhtes, me oleme jälginud teie karjääri pereministrina, kaitseministrina Saksamaal ja mitte ühelgi ametikohal ei ole te tegelikult teeninud äh, saksa rahva huve ja äh, me võime välja tuua kõik teie puudused, te olete äh, hävitanud meie sõjaväe, äh, meie armee on vähem ja halvemini varustatud kui kunagi varem ja te ei ole toime tulnud kaitseministri ametiga ja on hea, et te panete selle homme maha. ja samuti äh, see, mis puudutab äh, suhteid äh, Brüsseliga, meie ei ole leidnud mitte midagi, mis toetaks teie kandidatuuri komisjoni presidendi kohale. Te olete samuti andnud meile igasugu lubadusi, aga need on väga ähmased, ja mitte ainult meie ei kritiseeri seda, vaid ka teised. Ähm, Poola ja Ungari vastu algatatud menetluse puhul ähm, te ütlesite, et äh, tähtis on äh, õigusriigi põhimõte ähm, äh, ja migrantide suhtes sallivus, aga see kõik läheb vastuollu. Te olete andnud vaid eh, tühje lubadusi ja mänginud meiega peitusemängu ja loodate, et lõppkokkuvõttes toob see teile piisavad eh, hääled, teil ei ole ühtegi veenvat visiooni eh, kaasaegse Euroopa Liidu kohta vastupidi, te lubate üha rohkem tsentraliseerimist, rohkem makse, rohkem pädevusi Euroopa Liidule ja äh, samuti, mis puudutab neid küsimusi, mis ma esitasin teile eelmisel nädalal esimeste konverentsil, siis te jätsite paarile küsimusele täiesti vastamata ja kolmandale vastasite vaid eh, ebapiisavalt. nii et eh, teie esinemine seni ei ole meie jaoks olnud veenev ja seetõttu hääletame teie vastu. Le... suur tänu, härra Fito, palun. aitäh, president. kuulasin teie seisukohti väga tähelepanelikult, proua von der Leyen, kuulasin teid ka meie fraktsiooni koosolekul tundub äh, teie tänaseid sõnu kuulates ja võrreldes neid eelmisel nädalal